Like to to tahaksin äh, nüüd alustada hääletuste selgitustega. Pööge äh, raport. esimene nimi on proua Oviir. Eh, tänan, proua president, eks raske on praegu rääkida, aga paindlikkusinstrumendi kasutamise võtmise osas tehtud otsus ilmestab institutsionaalse koostöö edukust ning annab veel kord kinnitust et euroopa institutsioonid peavad euroopa majanduse elavdamise kava teise etapi rahastamist hädavajalikuks. positiivne selles resolutsioonis oli ka see et me suutsime majanduse elavdamise kava energeetikaprojektide jaoks leida puudujääva osa kinnitades seda hiljem ka eelarvel. ühesõnaga hääletasin resolutsiooni poolt. Uh, aitäh. järgmine raport on teine pöögeraport, mis puudutab Euroopa äh, majanduse elavdamise kava. Te palusite ka selle koha pealt hääletust selgitada. Äh, tänan, toetasin ka seda raportit, tema vastuvõtmist, sest lepituskomitee tulemus mis teatavasti lepituskomitee ei ole väga lihtsalt ja kiiresti minev protsess see tulemus oli positiivne viimaks ellu euroopa majanduse elavdamise kava selle kava teatud eesmärke. positiivne oli ka see et me hilisemal eelarvehääletusel toetasime eelnevat otsust eraldades miljardit nimetatu tarbeks. toetasin ka seda raportit. aitäh! suur aitäh, nüüd äh, jätkame äh, Surjani ja Manka raportitega ja esimene inimene minu nimekirjas on härra Davis. Griffin of the British National Party has to BNP on äh, öelnud, et minu hääletus oli mõjutatud ärihuvidest, aga mina olen väga äh, uhke äh, võideldes kliimamuutuste vastu. minu töö eest makstakse vähe, aga ma teen oma tööd sellepärast, et ma usun sellesse. ma olen alati äh, deklareerinud oma majandushuvid ja läbipaistvuse huvis, huvides tahaksin öelda, et enne kui Nick Griffin mustab siin kedagi, ta, äh, selgitaksin, mikspärast me ei ole suutnud Briti valimiskomisjonile oma aruandeid esitada, muide äh, isegi Griffini raamatupidajad ütlevad, et tema aruanded ei peegelda tegelikkust ja sageli on tema partei liikmed isikliku kasu huvides partei rahasid kasutanud tahaksin näha ükskord, et ka tema oma audiitorid kinnitavad tema aruandeid. härra Fox, palun. John Dunning, kaheksateistkümnenda sajandi parlamentäär Inglismaal, üt-, ütles midagi sarnast, kui ma räägin Euroopa Liidu eelarvest, mis muudkui paisub, paisub ja paisub, aga see peaks vähenema. me ei tohiks siiski oma piiridest üle minna, üks protsent SKT-st, kõik see läheb maksma ma-, maksumaksjale, seega peaksime väga ettevaatlikult oma eelarvega käituma. härra Kamal. suur tänu proua president, kui suurepärane võimalus teie juhtimisel aastat lõpetada ja suur tänu teile, et te andsite mulle sõna. nagu minu kolleegid, hääletasin ka mina eelarve vastu, väga huvitav, kuidas me räägime ühistest väärtustest, solidaarsusest kodanike vahel, aga praegu on paljudel perekondadel ja, ja kogukondadel väga palju raskusi ees, mõned kaotavad töökohad, paljud lepivad palga vähenemisega, minu meelest on lausa kohutav, kui me hääletame eelarve suurenemise poolt, kus ei arvestata praegust majandusolukorda meil on vaja muidugi usaldusväärset majandusjuhtimist, aga me peame ka mõistma oma valijaid, me peame näitama neile seda, me peame ettevaatlikult kasutama maksumaksja raha. ainult nii on võimalik majanduskasvu tekitada, mis on nii hädavajalik, et kõiki Euroopa Liidu kodanikke aidata. seetõttu hääletasin nimetatud eelarve vastu, aga tahaksin teile siiski soovida häid pühi ja head uut aastat. suur tänu, härra Kamal, läheme edasi nüüd Valgevene raportiga Randrik Jeene, suur tänu, proua president. mina hääletasin selle resolutsiooni poolt, sellepärast et Valgevene äh, on näidanud, et ta on huvitatud koostööst Euroopa Liiduga. vaatamata äh, sõnadest Valgevene pool on siiski väga väheseid muudatusi ellu viidud. oleme opositsiooni käest kuulnud, et president kavatseb allkirjastada dekreedi, mis piirab ligipääsu internetile me tahaksime siiski Euro Euroopa Liidule Valgevenet äh, lähemale tuua. seetõttu on vaja koostööd teha rahvaga, aga praegu tundub, et me hakkame pigem ähm, ametivõimudega koostööd tegema, kui me äh, tühistame reisikeelu nendele. kuuskümmend eurot Schengeni viisa eest on liiga kallis enamusele valgevenelastest. see ja samal ajal Venemaa jaoks on seesama viisatasu kaks korda väiksem. muide, see summa ei tohiks olla suurem kui viis eurot. suur tänu teile ja nüüd härra Brock ja härra Sarešvolski, võib-olla arutaksite oma küsimusi väljaspool saali. härra Brock ehk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 härra Preda, kui te soovite Valgevene kohta selgitusi anda, siis lubaksin teil seda praegu teha. kas te soovite seda teha? jah, äh, ma tahaksin rääkida selle äh, kohta, millest rääkis härra Schultz. Äh, aga tahaksin selgitada härra Schultzi esimest ettepanekut kõigepealt. vabandage, see ei ole küll praegu õige aeg, ma soov, arvasin, et te tahate Valgevene kohta sõna võtta, järgmine mm, punkt on Kongo Demokraatliku Vabariigi resolutsioon, proua Andrikiene. suur tänu, proua president. hääletasin selle resolutsiooni poolt sellepärast, et olukord Kongos on hirmus kümneid tuhandeid inimesi tapetakse iga kuu just äh, relvastatud grupeeringute vaheliste kokkupõrgete tõttu ja praegusel hetkel kannatavad kõige rohkem tsiviilelanikud. naiste olukord on väga hirmus. selle riigi eriprobleem on seksuaalvägivald ja see ja see puudutab muide kõiki äh, vaenupooli, ka Kongo armeed, et riigiarmeed, seetõttu oleks vaja ära hoida selline olukord, mis sarnaneb Rwanda kunagisele olukorrale. seetõttu on vaja Euroopa Liidu järelevalve, sest praegu tundub, et Euroopa, eh, vabandust, et Kongo tunneb täiesti, täielikku karistamatust. selleks, et edasi minna ja midagi ära teha, on vaja rahvusvahelise ühiskonna julgemat sekkumist, seetõttu peaks ära kasutama ÜRO Ähm, missiooni ja selleks leidma ka rohkem vahendeid. suur tänu ja nüüd härra Teeva. proua president, kui me lahkume jõulupuhkusele Eh, tahaksin siiski rääkida Kongo Vabariigist. sel samal ajahetkel surevad inimesed Kongo Vabariigis. üheksakümne üheksandast aastast alates on seal surma saanud eh, üle või peaaegu viis miljonit inimest. Eh, nelikümmend viis tuhat inimest hinnanguliselt tapetakse seal iga kuu, see on sama palju inimesi kui keskmises Inglise linnas. kui meie tähistame oma jõulupühi, peaksime mõtlema ka sellele, kas me tõesti elame samal planeedil, meie ja Kongo inimesed. juba kakskümmend aastat või isegi rohkem on ÜRO meeleheitlikult püüdnud äh, stabiilsust taastada äh, Kongos, aga ainult kahekümne tuhande sõduriga. kuidas see on üldse võimalik? kuidas on üldse võimalik ette kujutada, et seda on võimalik teha kahekümne tuhandega? me soovime, et ÜRO tõesti midagi ära teeks ja e, need inimesed, kes on karistamatult tapnud nai- ja vägistanud naisi ja lapsi, tuleb arreteerida. niisugune vägivald tuleb lõpetada. suur tänu kui te soovite sõna võtta hääletuse asju, siis palun andke teada meie sekretäriaadile enne istungit. suur tänu, härra Pussutil, palun. jah, ma soovisin rääkida eh, dokumentide ligipääsu juriidilisest raamistikust pärast Lissaboni lepingu jõustumist, aga mulle tundub, et see punkt ei läinud läbi. jah, äh, mulle öeldi, et süsteemis tekkis tõrge ja te saate sõna, palun. rahvapartei nimel tahaksin öelda, et Rahvapartei hääletas selle resolutsiooni vastu mitte sellepärast, et ta ei ole dokumentide ligipääsu ja läbipaistvuse poolt, kaitset, eh, mis uue lepinguga tagatakse, aga Rahvapartei oli oma resolutsiooni ettepaneku teinud ja selles oli meie arvates lähenetud nii delikaatsele küsimusele palju tasakaalukamalt. me peame väga ettevaatlikult kõnelema, kui me räägime läbipaistvusest ja dokumentidele ligipääsust, et me ei liialdaks, et me ei avaks dokumente, mitte sellisel määral, mis teeb kogu dokumendi, vabandust, kogu süsteemi toimimise keerukaks, kui me peame näiteks eh, salajasi läbi, eh, läbirääkimisi ja avaldame dokumendid samal ajal, siis võivad läbirääkimised ohtu saada, sattuda. suur tänu! nüüd on meie tänase hommiku päevakord ammendatud ja istung jätkub kell kolm täna.